proua Dias de Mera Garcia Consueral raport, mis käsitleb äh, sisserände kontakte ametnike võrgustiku loomist. palun, härra raportöör. austatud äh, proua president, lugupeetud äh, volinik. kõigepealt tahaksin tänada, kui on Multšefi äh, äh, Collet Kellerit, Tavarest, Claude Morest kogu toetuse eest sellele raportile. Nad on selle, seda parandanud, nad on aidanud terminoloogiat täpsustada. ja ma arvan, et parem oleks siinkohal rääkida äh, regulaarsest äh, legaalsest äh, sisserändest ja me oleme, siin on kasutatud salajast ja illegaalset praegusel hetkel mõistetena ebaseaduslik sisseränne mõningates liikmesriikides on tegemist äh, ainult semantilise probleemiga äh, irre-, äh, irregulaarne sisseränne, mida on siin kasutatud mõningates liikmesriikides, ei ole üldsegi kuritegelik, nii et miks me peaksime siis rakendama kuri tegevuse vastase võitluse meetmeid, nii et igal juhul kutsub meie raport üles terminoloogia uuesti ülevaatamisele, täpsustamisele, nii et ebaseaduslik salajane äh, sisseränne peab olema täpselt määrustatud ja seda ka nõukogu määruses kolme, kolm seitse seitse kahe tuhande seitsmendast aastast. Äh, kontaktametnikud, äh, kellest võrgustikke moodustatakse, on immigratsiooniametite esindajad ja aitavad moodustada võrgustikke sõbralike riikidega ja selle eesmärgiks äh, on äh, muuhulgas äh, võidelda ka ebaseadusliku sisserände vastu. me oleme vaadanud, kuidas Frontexil on õnnest-, Frontexil on õnnestunud koostööd parandada liikmesriikide vahel, aidata parandada kontrolli piiride üle, analüüsida riske, viia läbi uurimusi mida on vaja järelevalve teoks ja piiride rangeks kontrolliks välispiiride puhul. Frontexi täit-, Frontex aitab liikmesriikidele, liikmesriike tehnilise abiga ja nende abil saab samuti ellu viia ühiseid operatsioone. ja loomulikult äh, sedalaadi operatsioonid võivad olla, saavad olla tõhusamad, äh, kui äh, nende ülesehituses lähtutakse kontaktametnike võrgustikust ja nende kogemusest. Euroopa Liidul pole selliseid võrgustikke Euroopa Liidust väljaspool ja nõukogu määrus kolm seitse seitse kaks tuhat neli ja selle muutmine äh, aitab puudujääke kõrvaldada. algse määruse puhul ei ole kõiki võimalusi kasutatud, muudatusettepanekud äh, aitavad äh, teabe muuta kättesaadavaks äh, turvalises interneti suhtluskeskkonnas liikmesriikide vahel, tegemist saab olema turvalise keskkonnaga, ma kordaksin, ja see aitab meile veel turvalisemalt tagada järelevalvet oma piiride üle ja paremini hinnata ja Euroopa Ühenduse loomise leping, Euroopa Liidu loomise lepingu artiklid kuuskümmend kolm punkt kolm B ja kuuskümmend kuus on meie praeguse töö aluseks, räägin hiljem täpsemalt. komisjon spricht nun wieder fra-. suur aitäh, edasi saab sõna proua Malmström Euroopa Komisjoni nimel. <clears throat> suur aitäh ma soovin tänada ka libekomisjoni üldiselt ja eraldi raportööri härra Diastemeerat ning samuti kõiki variraportööre, kes on teinud tööd äh, selle tähtsa küsimusega. ja ähm, nagu ma aru saan, olete te ühel meelel nõukoguga. Need äh, muudatusettepanekud äh, võimaldaksid muuta Frontexi määrust seoses kontaktametnikega äh, ning äh, lisaks äh, loodaks turvaline infotehnoloogiline platvorm ning tagatakse, et parlamenti ja nõukogu teavitatakse kõigest, mis võrgustikus toimub. mul on hea meel, et need parandusettepanekud, mida äh, parlament on esitanud, taotlevad kõik inimõiguste täitmise kontrolli ka siis, kui eh, on tegemist ebaseadusliku sisserändega teatud kolmandatest riikidest ning ma nõustun raportööriga, et me peaksime kasutama sõna irregulaarne, mitte ebaseaduslik, kuid artikkel seitsekümmend üheksa ehm, alglepingust just viitab ebaseaduslikule rändele, kuna seal on selline sõnastus, kasutame seda ka meie, kuigi see tõesti ei ole väga õnnestunud. Need muudatusettepanekud, mida te soovite teha seoses regulatiivse raamistikuga ja Stockholmi programmiga, toovad kaasa selle, et ähm, kõik asjasse puutuvad ametnikud õpivad paremini mõistma irregulaarse sisserände põhjuseid ja siis on neid lihtsam ka kõrvaldada. ning ma loodan, et te homme võtate vastu raporti, mis puudutab Frontexi määruse muutmist. ma loodan, et te seda teete, sest see aitab tõhustada koostööd rändevoogude haldamisel. suur aitäh, proua president! suur aitäh ka teile, proua Malmström! nüüd jõuame me kõnelejateni, kes räägivad fraktsiooni nimel ning esimesena saab sõna härra Coelho Rahvapartei fraktsiooni nimel kaheks minutiks. suur aitäh, proua president, proua volinik, kallid kolleegid! see parlament on alati toetanud ettepanekuid, millega taotletakse rändevoogude paremat haldamist, olgu need vood siis ebaseaduslikud või irregulaarsed või lihtsalt juhuslikku laadi. ning härra Diestemera on juba üle vaadanud ka need muudatusettepanekud, mida tehti kahe tuhande neljandal aastal, siis kui Frontex, Frontexi määrusega loodi. tegemist on tähtsa koostöö instrumendiga ja Frontex loodigi parema operatiivkoostöö tegemiseks aga tegelikult on meil ju kogunesti kolmkümmend viis riiki, kes teevad seda koostööd, mitte ainult Euroopa Liidu riigid, vaid äh, ka teised riigid, äh, mis on eriti seotud ebaseadusliku sisserändega. Frontex on seega teinud alati koostööd ka nende riikidega, mis on väljaspool Euroopa Liitu ja just seetõttu on meile rahvusvaheline koostöö väga oluline Frontex on agentuur, mille töö põhineb infol, mida saadakse võrgustiku erinevatest osadest, see info vähendab äh, ebaseadusliku rändega seotud riske nii Euroopa Liidu riikides kui kolmandates riikides. sellist infot tuleb anda läbi turvalise interneti ja seda turvalist võrku peavad tagama vastavad asutused liikmesriikides, kes vastutavad äh, Frontexi küsimuse eest. samuti peame me vaatama äh, oma välispiiride haldamise küsimuste infot, mis on äh, seotud sellega. ma leian, et härra Dias de Meara raport on suurepärane, et kvantiteet ja kvaliteet on suurepärases äh, tasakaalus ning ma tänan teid pühendumise eest, mida te olete üles näidanud. ma arvan, et on väga oluline jõuda kokkuleppele esimese lugemise jooksul, aitäh! sotsiaaldemokraatide nimel härra Moraes, üks minut. suur aitäh! ma võtan sõna sotsiaaldemokraatide nimel ja olen variraportöör ning äh, soovin tänada kõigepealt härra Dias de Meirat, kes tõepoolest pidas nõu kõikide variraportööridega, nii nagu ta seda alati teeb, ja kellel õnnestus edukalt pidada läbirääkimisi ka nõukoguga. komisjoni ettepanekus on peamiselt tehnilised äh, muudatused, aga öö, äh, muudatuste läbiviimine aitab meil paremini mõista, milleks kontaktametnikud on mõelnud, mõeldud ja mida nad teevad tihti on nende tegevus väga keeruline, kuid mitte eriti läbipaistev ja seetõttu on vaja tagada parem läbipaistvus ning parem infovahetus Euroopa Parlamendiga. ning äh, pagulaste toetamise äh, amet ning teised asjakohased organisatsioonid peavad samuti olema Frontexi tööga äh, kursis. ma arvan, et ei ole vaja meenutada et äh, erinevate rändevoogude äh, haldamisel, kui me äh, loome kontaktasutused ja kontaktametnike postid erinevatesse kolmandatesse riikidesse, võivad, äh, võime me tekitada, võime, võib see kaasa tuua inimeste õiguste rikkumisi ja tagakiusamisi ning see ei ole soovitatav. ning lõpetuseks paar sõna ka terminoloogia kohta. meil on seletuskirjas juba välja toodud kompromiss, millega tõenäoliselt kõik nõustuvad ning lõpetuseks tänan ma veel kord härra Dias de Marat ning luban toetada tema raportit, aitäh! suur aitäh! järgmiseks ALDE fraktsiooni nimel härra Iltšev kaheks minutiks. aitäh, proua president. tahaksin äh, liituda nendega, kes on äh, kiitnud raportööri tegevust, tal on õnnestunud äh, luua õige kliima äh, milles me oleme saanud pidada ausat ja selget diskussiooni äärmiselt keerukate küsimuste üle ja saavutada ka üsna rahuldustpakkuvaid kompromisse. liberaalide ja demokraatide esindajana sooviksin öelda, et äh, selle lõpptulemuse hea külg on see, et äh, me oleme siia sisse toonud inimõiguste küsimused, Äh, sellesse küsimusse, mis puudutab rännet ja rändevoogusid ja kui me keskendume inimõigustele, siis äh, saame me kindlustada, et meil on inimväärne ja korrektne lähenemine, mis puudutab neid ametnikke, kes tegelevad rändega ning Frontexit ennast. see aitab ka parandada koostööd kontaktametnike vahel ning äh, koostööd ka Euroopa agentuuri töötajatega ning see annab meile laiemat oskusteavet, mis on äärmiselt kasulik kõigile neile, kes on seotud rändevoogude haldamisega. me peame loomulikult asju ka tõhusalt haldama, sest kogu rändeprotsess ning fenomen üha suureneb ning seda ilmselt ka tulevikus. aitäh! aitäh, teil oli kaks äh, minutit kõneaega, vabandust, et äh, teid liiga vara katkestasin. siin tekkis väike probleem, loodetavasti saite öeldud kõik, mida te tahtsite. vastasel juhul annaksin teile veel veidi aega, aga aitäh. nüüd äh, üheks minutiks proua Keller Roheliste nimel. suur aitäh, ka mina sooviksin tänada raportööri härra Dias de Meerat suurepärase töö eest. rände kontaktametnikud ei ole mitte ainult väljasaatmiste toimepanijad, Nad peaksid tihedalt jälgima ka inimõiguste olukorda vastuvõtvates riikides, eriti seda kaitset, mis on äh, kättesaadav äh, asüülitaotlejatele ja mul on väga hea meel, et meie raportööril on õnnestunud korduvalt siia sisse tuua inimõiguste aspektid. see aspekt puudus täielikult esialgsest ettepanekust tervitan ka seda, et teil on õnnestunud äh, anda suurem roll Euroopa Parlamendile, sest et tegemist on ainukese otsevalitud üksusega Euroopa tasandil ja sellel on nüüd pärast Lissaboni lepingu jõustumist veel suurem roll, kuigi ehk kõik ei ole sellest veel aru saanud. nii et ma tõesti õnnitlen teid selle suurepärase töö eest ning äh, homme oleme me nõus selle kompromissi, kompromissiga, mis teil on õnnestunud läbi rääkida, aitäh! suur aitäh! ja nüüd kuue fraktsiooni nimel härra Tavares. suur aitäh, kõigepealt äh, sooviksin tänada äh, meie suurepäraset äh, kallist kolleegi härra Tieste Meerat suurepärase töö eest, mitmed inimesed on seda öelnud, meil oli kogu protsessi käigus äärmiselt hea koostöö. see kah-, küsimus, äh, kas need viited siin tekstis puudutavad äh, ebaseaduslikku või irru-, irregulaarset äh, sisserännet, see on olnud suur küsimus ja raportöör on olnud äärmiselt konstruktiivne ja dünaamiline siin küsimuses, aluslepingud, nõukogu tegevus meid siin ei aidanud, meil on, oli vaja selgemat definitsiooni, mis oleks tehniliselt korrektsem, see puudutab irregulaarseid sisserändajaid ning neid, kellel puuduvad dokumendid küsimus, mida me siin uurime muude sisserände küsimuste hulgas, on see, et rändele tundub olevat repressiivne lähenemine. meil on Frontex, meil on Schengen ning nende kontaktametnike roll, mis nüüd muutub kõik see puudutab kontrolli, repressiooni ja parlamendis vasakpoolsed ning ka teatud parempoolsed on mõistnud, et repressiivne rändepoliitika ei ole mingi poliitika, mis oleks oma nime väärt. me peame tegelema nende inimestega tunduvalt konstruktiivsemalt. ma arvan, et härra Dias de Mero raport on samm õiges suunas ning äh, toetan seda väga. hääletame kompromissi nõukoguga esimesel lugemisel ning ma arvan, et me oleksime võinud saavutada rohkemat, aga mul on hea meel, et saavutasime sellegi. suur aitäh! EFD fraktsiooni nimel äh, härra Natal Äh, proua president, üks suveräänse riigi rolle on see, et ta otsustab ise, kes saavad riiki tulla. aga kahjuks mitmed valitsused Ühendkuningriigis on selle pädevuse ära andnud valimata nägu teata bürokraatidele Brüsselis ja see on osutunud äh, katastroofiks. nüüd meil on olukord, kus äh, toimub kontrollimata Euroopa Liidu sisseränne meie riiki, see tähendab seda, et palgad on muutunud väiksemaks ja kohalikud inimesed on tööst ilma jäänud ja ma ei usu, et see Euroopa Liidu kontaktametnike võrgustik ei su suudaks seda kuidagi peastada, peatada. meie riigis on selline rändesüsteem, mille järgi, kui te olete Austraaliast või Uus-Meremaalt või kuskilt sellisest riigist, siis on teil teatud limiit, aga kui te olete Lätist või Poolast või ükskõik millisest Euroopa Liidu riigist, siis võite te igal hetkel meile riiki saabuda, see on fundamentaalselt vale Äh, väidetakse, et selline võrgustik aitab kontrollida ebaseaduslikku rännet, aga mis juhtub siis, kui selline riik nagu Rumeenia annab põhimõtteliselt kodakondsuse sadadele tuhandetele ebaseaduslikele sisserändajatele? see lihtsalt mõnitab kogu seda süsteemi. Äh, äh, ma toetan seda, et valitud ametnikud Ühendkuningriigis kontrollivad meie oma riigi, ma ei toeta seda, et sellega tegelevad valimata ametisse määratud inimesed ja igal liikmesriigil peaks olema õigus kontrollida seda, kes tuleb nende riiki või mitte ning seetõttu palun, et te kõik selle raporti tagasi lükkaksite, aitäh. suur aitäh. Äh, proua Morvail on küsimus. kas te olete sellega nõus? jah, palun suur aitäh, Ühendkuningriigi parlamendisaadik rääkis nendest raskustest, mis on Ühendkuningriigis tööjõul selle tõttu, et Ühendkuningriik on toimunud suursisseränne. mina ise olen Ungarist ning paljud ungarlased peavad minema Ühendkuningriiki, nad peavad Ühendkuningriiki emigreeruma, sest nemad on arstid, õed, räägin siin kvalifitseeritud oskustööjõust kes ei teeniks mitte midagi, kui nad jääksid Ungarisse. Nad on õppinud Ungaris, neil on väga head kvalifikatsioonid ja nad lähevad Ühendkuningriiki, kus teil on neid vaja. kõneleja katkestatakse kui arstid ja hambaarstid ja sellist tüüpi inimesed tahavad tulla Ühendkuningriiki tööd tegema ja meil on nende oskusi vaja, siis jah, palun tulge. aga hetkel on meil selline olukord, kus meie tööturg on ülekoormatud, me ei suuda kontrollida, kes tulevad Euroopa Liidust ja kes mitte ja see on fundamentaalselt vale, see on halb, inimesed jäävad tööst ilma, toon teile näite see taksojuht, kes mind täna hommikul äh, Ühendkuningriigis lennujaama tõi, on äh, tegelikult ehitaja, kes on oma tööst ilma jäänud sellepärast, et tulevad odavad Poola ehitajad ja nüüd ta peab äh, sõitma taksoga ja see ei ole õige. suur aitäh! jätkame järgmise kõnelejaga nimekirjas. nüüd saab sõna härra Kleis pooleteiseks minutiks sõltumatute nimel me tahame võidelda ebaseadusliku sisserände vastu ja mina olen alati selliste meetmete poolt. kas kontaktametnike võrgustik äh, aitab äh, Frontexi töö muuta tõhusamaks, äh, siis on see väga hea võrgustik, ma tahaksin aga rõhutada, et meil on, me peame meeles pidama, milline see bürokraatlik protsess on. me ei tohiks unustada, niinimetatud üldpilti, tegelikult on ebaseaduslik sisseränne ennekõike poliitiline probleem ja selle lahendamiseks on vaja poliitilist tahet. tänases maailmas äh, on endiselt liikmesriike, nagu näiteks Belgia, äh, mis soodustavad ebaseaduslikku sisserännet äh, andes väga paljudele ebaseaduslikele sisserändajatele legaalsuse staatuse, sellepärast et see sobib neile poliitiliselt ja see tegelikult motiveerib potentsiaalseid sisserändajaid nendesse riikidesse tulema. me tahaksime, et Frontex oleks tugevam ja see on väga tore, aga me ei tohiks siiski probleemi sügavamaid põhjuseid kahe silma vahele jätta ebaseadusliku sisserände puhul. me siin ei räägi tegelikult õiguslikust, õiguspärasest sisserändest äh, meid äh, ja, ja me ei tohiks rääkida ka ebaseaduslikust immigratsioonist, meid kutsutakse üles rääkima irregulaarsest sisserändest, ma ei saa aru, mis on selle muudatuse mõte, nimetagem asju õigete nimedega, me räägime siin ebaseaduslikust sisserändest ja nimetagem seda siis ka nii. suur tänu ja lähme edasi oma kõnelejatega. härra Papa-Nikolau, kaks minutit. suur tänu, proua president juba see asjaolu, et peaaegu kõik meist on avaldanud täna tunnustust raportöörile tehtud töö eest ja kõik, kes on olnud selle dokumendi koostamisel variraportöörideks, on aru saanud, kui äh, tõsised olid meie pingutused ja kui suurepärane on töö tulemus. ka mina tahaksin kõikidele tunnustust avaldada. austatud äh, kaastöötajad, tegemist on tõelise öö, äh, saavutusega, me püüame Euroopas täna kuidagi hallata sisserändevoogusid, nii ebaseaduslikke kui ka seaduslikke ja see näitab, et me oleme valmis olema solidaarsed liikmesriikidega ja me püüame parimal võimalikul moel oma töös kasutada neid instrumente, mis on meie käe, käsutuses, me oleme moodustanud kontaktametnike võrgustu, võrgustiku, kolmkümmend, üle kolmekümne riigi on juba sellesse võrgustikku kaasatud, sellega on hea, häid kogemusi, me oleme loonud Frontexi, me oleme loonud varjupaigaameti ja me jätkame oma tööd igal aastal, püüdes olukorda parandada. me oleme jõudnud punkti, mille meie ülesandeks on püüda kooskõlastada nende instrumentide tööd ja vaadata, kuidas Frontex saab parimal võimalikul moel teha koostööd teiste agentuuridega, kasutades neid töövahendeid, mis on nende käsutuses. meie kooskõlastamine peab olema parem, me oleme siiamaani teinud mitmeid pingutusi, meie töö on olnud tõhus, aga loomulikult me ei ole veel saavutanud ideaalolukorda, kui me võtame näiteks Kreeka siis, siis üheksakümmend protsenti ebaseaduslikust sisserändest tuleb läbi Kreeka Euroopa Liitu. nii et meil on väga palju veel teha, aga samas äh, ei ole põhjust äh, optimismist loobuda, meil on olemas vajalikud äh, töövahendid, tehas tihedat koostööd, näidates üles solidaarsust, on meie saavutused suuremadki veel. lugupeetud volinik me kindlasti tööt-, toetame kõikide, kõiki komisjoni algatusi. ja härra Möltser, üks minut. suur tänu. Frontex, Frontexi töö on oluline. Nad aitavad parandada koostööd liikmesriikidega võitluses ebaseadusliku sisserände vastu ja Äh, väga oluline, väga oluliseks osaks äh, sellises võitluses on ka transiidiriigid. meil äh, peab olema tihe koostöö selleks, et peatada massiline sisseränne Euroopasse, mis mõjutab Euroopa rahvastikku vägagi negatiivselt. kontaktametnikudel peab olema võimalus ühendust saada kiiresti ja reageerida kiiresti, informatsioon peab olema kättesaadav ja seda kiiresti. seetõttu kõikide asjaolaliste tugev koostöö ja parem koostöö on liikmesriikide huvidega kooskõlas, seda koostööd tuleb soodustada nii, et meie välispiirid oleksid parimal võimalikul moel kaitstud. suur tänu ja nüüd on vaba mikrofoni voor härra Pussutil bħala eh, rapporteur għal eh, regolament. suur tänu. mina olin eh, Frontexi määruse puhul raportööriks ja mul on väga hea meel, kuidas asjad on arenenud. praegune algatus aitab meil parandada Frontexit minu äh, raport äh, Frontexi, Frontexi kohta ja Frontexi mandaadi kohta valmis, äh, valmis ka just nüüd sel kuul ja sel kuul ka tähtaeg kukub. loodan, et põhiõiguste komisjon, kodanikuõiguste komisjon võtab ka selle raporti vastu jaanuaris ja me saame komisjoni osaga sellest tööst ühele poole jõuda ja loodetavasti äh, sellega saame jälle ühe sammukese edasi. kuid äh, asjaolu, et meil on kontakt, ametnike võrgustik, äh, mis aitab Frontexil teavet vahetada, see on suurepärane. härra Rossi, palun. suur tänu, proua president selle raporti puhul oleks me võinud selle raporti poolt hääletada, kuid äh, paraku äh, seda raportit on nii palju muudetud muudatusettepanekutega, et äh, see on, muutub mõttek-, mõttetuks. miks mitte nimetada ebaseaduslikku ebaseaduslikuks, miks irregulaarne? positiivne on see, et moodustatakse kontaktametnike võrgustik ja see täiendab äh, meie võitlust ebaseadusliku, äh, ebaseadusliku sisserände vastu, äh, aga liikmesriigid, saatkonnad ja nii edasi peaksid informatsiooni vahetama see on suurepärane, see on hädavajalik, aga praegusel hetkel on kõik algatused killustunud, me ei saa aega kaotada, me peame võitlema ka rahvusvahelise kuritegevuse vastu. suur aitäh! härra Abermeier. suur aitäh! kõik liikmesriigid saadavad oma kontaktametnikke kolmandatesse riikidesse võitlema ebaseadusliku rändega ning koostöö Frontexi ja nende kontaktametnike vahel on väga oluline. seda on vaja teha kohe, meil on vaja informatsiooni parimate tavade kohta selleks, et ühte ja sama ei tehtaks eh, mitmel pool topelt. meil on vaja tõhusamat eh, piirikontrolli sest Frontexis ju praegu ei ole mingeid ametnikke kolmandatest riikidest. meil on äh, vaja ka pidevat tagasivõtmise lepingute alast informatsiooni näiteks äh, seoses Ida-Euroopa riikide ja Aafrika riikidega, sest kui me mõtleme Aafrikale, siis äh, sinna saadetakse ebaseaduslikke sisserändajaid tagasi täiesti kaootilisel moel. ja seetõttu tahaksime me, et Frontex töötaks tõhusamalt Frontex peab oma töötajaid lähetama kolmandatesse riikidesse li meie liikmesriikide ja Frontexi enda huvides. suur aitäh! härra Šegidi. suur aitäh, proua president, lugupeetud kolleegid! minu seisukohast on selge et tegemist on sellise ettepanekuga, mis ei tohiks juurde tekitada uusi probleeme. me vajame kontaktametnike võrgustikku, kui see luuakse, siis toob see kaasa lisakaitse varjupaiga taotlejatele. ja seetõttu on siinne sõnastus ka täiesti vastuvõetamatu, ebaseaduslik öelda on vastuvõetamatu, tuleb öelda irregulaarne muidu jääb mulje, et me muudame seaduslikuks millegi, mis on seadusevastane. kodanikele käivad närvidele sellised äh, sätted, neil on nendest kõrini, viimane aeg on midagi muuta. aga kahjuks äh, on see raport äh, farss. aitäh, härra Bronn, härra Brons. aitäh Need äh, muudatusettepanekud, millega tahetakse muuta Frontexi määrust, äh, tahavad, äh, püüdlevad selle poole, et paremini hallatakse seaduslikku ja ebaseaduslikku rännet, nagu siin on sõnaselgelt öeldud, tegelikult tuleks ebaseaduslikule rändele teha lõpp. me öö, peame ju aru saama, et me peame äh, alal hoidma oma kultuuri, need, kes siia tulevad, peavad selle omaks võtma äh, kas või teise, äh, kui mitte esimese põlvkonna sisserändajad. see, milline on kultuur, sõltub inimestest. kui me võtame vastu veelgi rohkem ebaseaduslikke sisserändajaid, siis muutub Euroopa Liit kolmandate riikide taoliseks, nii on see toimunud juba kuuskümmend aastat. suur aitäh! daamid ja härrad, mis puudutab äh, sisserännet, siis ennekõike tuleb tegeleda ebaseadusliku sisserände põhjustega. ja ma teen sellise ettepaneku, et me võtaksime vastu reegli, mille kohaselt kõigil on nii-öelda õigus elada väärikalt, aga teha seda oma koduriigis ja see käiks loomulikult ka Euroopa Liidu liikmesriikide kohta, siis ei tekiks nii palju neid äh, nii-öelda teise järgu kodanikke, sest äh, selline määratlus ja see, selliste inimeste olemasolu tegelikult ei ole ju aktsepteeritav. Ungaris, nagu ma juba ütlesin, on äh, mitmeid arste ja õdesid, kes on sunnitud Ühendkuningriiki äh, Ehm, minema lihtsalt sellepärast, et Ungaris valitseb kaos, neil ei ole võimalik seal teenida inimväärset elatist, ehm, see toobki mind selleni, et meil on vaja tegeleda sellega, mis põhjustab rännet. me peame tagama, et inimesed saaksid inimväärselt elada omaenda koduriigis, aitäh! suur aitäh, sõna saab ehm, proua volinik Malmström vastuseks. aitäh, kuigi debatt seda võib-olla nii selgelt ei näidanud, tundub mulle, et härra Teaste Meerat siiski pooldatakse, et tema raport on leidnud toetust ja seetõttu ma õnnitlen teda, õnnitlen ka sellepärast, et töö on tõesti hea. ja kordan ka seda, et ma tunnen rõõmu asjaolu üle, et parlament tavaliselt ja ka praegu oma muudatusettepanekutega rõhutab inimõiguste olulisust. Te olete tegelenud kõikide oluliste elementidega, sealhulgas inimõiguste küsimusega inimõigusi äh, kaitstakse ka teie riigis ja Euroopas üldiselt äh, ja loomulikult tuleb neid kaitsta ka siis, äh, kui me tegeleme ebaseaduslike sisserändajatega ja kui me räägime nende riikidega, kust need inimesed tulevad, sest on selge, et üldiselt rännatakse välja paremat elu otsima riikidest, kus inimõigusi rikutakse, sama käib varjupaiga taotlejate kohta ma toetan teie raportit ja toetan seda, et meil on vaja ähm, infot äh, päritoluriikide ja transiitriikide kohta, et meil on vaja ka kontaktametnikke ja nende võrgustikke. kontaktametniku ülesandeks on luua kontakte vastuvõtva riigi ja päritoluriigi vahel ning äh, oma tööga tõkestada ebaseadusliku rände levimist. kuid äh, ne nende võimuses tegelikult ei ole muuta olukorda nendes riikides siiski on kontaktametnike äh, küsimus meile kõigile tähtis, nagu juba ütlesin, me töötame sellega ja ma loodan, et teie raport äh, leiab äh, homme toetust, ma õnnitlen veel kord teid ja teie variraportööre, suur aitäh! suur aitäh ka teile, proua Malmström, me läheme edasi ja sõna saab vastuseks raportöör härra Diastemera. suur aitäh, proua president! suur aitäh ka teile, proua volinik, nende lahkete sõnade eest ja aitäh teile selle eest, et olete sellele teemale niivõrd pühendunud. ma tahaksin veel kord äh, üle korrata, et ma õnnitlen äh, teid äh, ja ma imetlen teid selle nimel, kuidas te olete oma praegust rolli suutnud täita. praegu kuulasime ära kaheksateist sõnavõttu, kõik suuremad fraktsioonid ütlesid, et nad toetavad minu raportit ja ma tänan soojalt kõiki, kes sõna võtsid, sellepärast et kõik, kes sõna võtsid, panustasid ju meie töösse ja rikastasid oma sõnavõttude ja oma arvamustega minu raportit. põhimõtteliselt äh, on minu meelest ennekõike oluline keskenduda inimõiguste küsimustele, asüüli või varjupaiga taotlejate ametile ning ÜRO kõrgele pagulaskomissarile. kõiki neid aspekte on käsitletud ja ma pean neid kõiki väga olulisteks sellised, sellised inimesed, kes ühes parlamendis koos on, on loomulikult väga erinevad ja on selge, et nad kõik ei nõustu ühe ja sama asjaga, kuid tähtis on see, et meil õnnestuks siiski leida laiapõhine konsensus. ma tänan teid, kolleegid, veel kord, ma tänan eriti paremselt riste. ja ma ütlen ähm, kristlikele demokraatidele, demokraatidele seda, et mina eelistan sõna irregulaarne, ma arvan, et tegelikult kõik eelistavad seda. kui me räägime õiguslikult, äh, mitte semantiliselt, siis tõesti on irregulaarne parem kui ebaseaduslik, ma arvan, et kõik nõustuvad sellega, ma toetan kolleege, kes selle eraldi välja tõid ja, äh, ja ma tänan äh, kõiki kolleege, kes sõna võtsid, isegi kui nad minuga ei nõustu, suur aitäh! suur aitäh, sellega oleme debati lõpetanud ning hääletamine leiab aset homme kolleegid, nüüd järgmiseks